przewodniczący! E, e, ladies and gentlemen, daamid ja härrad, kallid kolleegid, palun võtke istet. alustame ühe minuti pärast. Let's go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 istung on ala, avan, alanud. nagu te teate, on esimene punkt tänases päevakorras hääletus. hääletus kiirmenetluse taotluse üle, see puudutab äh, nõukogu määrust tuhat kakssada kolmkümmend neli aastast kaks tuhat seitse ühise turukorralduse kohta äh, mis äh, ja teatavate äh, põllumajandustoodete kohta. ma ütlen seda veel kord. Äh, ühise turukorralduse määrus, sõna on proua de Castrol. Well, Mr de Castro, sorry. härra de Castro hoopis, vabandust, ütleb härra president. härra de Castro, palun annan teile sõna, et te saaksite oma arvamust avaldada kalanduskomisjoni nimel ning äh, Põllumajandus- ja Maaeluarengu Komisjoni nimel. härra De Castro, palun. härra president, suur tänu. härra volinik, kallid kolleegid, taas kord räägime me siin piimandussektorit tabanud kriisist ja sellest, kui sügav see kriis on, see on muidugi äärmiselt murettekitav ja talunikel ei jää muudki üle, kui meelt avaldada ja väljendada nii omapoolset muret oma tuleviku pärast. me, ette, komisjoni ettepanek on laiendada abipaketti ka piimapulbrile ning äh, juustudele, me oleme rõhutanud seda, et Euroopa Komisjoni meetmed seni on olnud sugugi mitte piisavad ja täna hääletame siis selle üle, kas kiirmenetluse korras anda pikendus piimasektorile. tegemist on siis määruse tuhat kakssada kolmkümmend neli murd kaks tuhat seitse ühtse turukorralduse kohta ja puudutab see siis erakorraliste meetmete võtmist ilma tavalisi parlamendi menetlusi läbimata eile põllumajanduskomisjon arutas seda volinik Fischer-Bowli kohalolekul ning äh, ma tahaksin kõigepealt komisjoni nimel tänada äh, proua volinikku selle eest, et